Welcome to this meet- tere tulemast sellele koosolekule. All those guests also uh, starting. tere tulemast ka meie külalistele. me alustame päevakorra vastuvõtmisega, ma loodan, et me võime päevakorra projekti kinnitada ühe muudatusega. viies päevakorrapunkt, mis puudutab liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid, lükatakse edasi. niimoodi on äh, koordinaatorite eelmisel koosolekul otsustatud. tõlge on äh, meie koosolekul olemas. kõik keeled on kaetud, välja arvatud soome, malta, horvaadi ja iiri keel ja tagasiside meie tööhõivekomisjoni delegatsiooni külaskäigust Sedefopi on ka olemas. kümnendast üheteistkümnendast veebruar, kümnendast üheteistkümnenda veebruarini käisime siis Sedefopis ja sekretäriaat on koostanud selle visiidi kohta taustadokumenti, mida te võite lugeda siis tänase koosoleku dokumentide hulgast nüüd tuleb meil heaks kiita eelnevate koosolekute protokollid. koosolekud toimusid siis kahekümne viiendal jaanuaril, seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal veebruaril ja kahekümne kolmandal veebruaril. kas me võime need protokollid kinnitatuks lugeda? jah. ja see tähendab, et me oleme jõudnud neljanda päevakorrapunktini ja tahaksin kogu südamest tervitada Äh, volinik Tysonit ja volinik Navratitšit. me, on väga hea meel selle üle, et te olete saanud siia tulla ning äh, ootame siis äh, huvitavat, pingelist ja inspireerivat arutelu. ma annan nüüd aga sõna oma kolleegile proua Kostale, kes teeb samuti sissejuhatuse, palun. Eh, cari colleghi. kallid kolleegid. me kultuuri, haridus- ja tööhõivekomisjonides oleme arvanud, et võiksime siis selle koosoleku kor-, korraldada ühiselt ja kutsuda siia volinikud Dysoni ja Navratitši. me tahtsime alustada sellest, et meenutada teile kolmeteistkümmend Erasmuse äh, programmi õpilast, kes said Hispaanias traagilises õnnetuses surma. tahtsime siis äh, meenutada seda kurba sündmust. eelmisel nädalal Strasbourgis äh, mälestasime Brüsseli rünnakute ohvreid. eile leidis aset uus tragöödia Vahemerel. näib, et, et äh, praegu äh, need tragöödiad lihtsalt järgnevad üksteisele, aga tahaksin siiski meenutada seda kolmteist noort tüdrukut kuuest erinevast rahvusest, kes olid oma elus jõudnud väga erilisse etappi appi, nii nagu me oleme kuulnud nende vanematelt ning praegu on nende eh, perede jaoks veinamise aeg. me ei taha, et sellised asjad juhtuksid uuesti. Eh, turvalisus ja ohutus tuleb tagada eh, ka noorte jaoks siis, kui nad on kuskil koolitusprogrammi raames. Erasmus on midagi, mida inimesed peavad kogema rõõmuga see peab olema positiivne kogemus. ning eh, meil kindlasti tuleb teisigi algatusi, mis on pühendatud nendele hukkunud tüdrukutele, aga nüüd mälestaksime neid siis leinaminutiga ning eh, juhiksime selle läbi ka tähelepanu oma pühendumusele, sellele, mida nemad tegid Valentina, Elisa, Lukretsa, Sekretsa, Elisa, Chloe, Veronika, Fernand,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 once again. Äh, veel kord äh, tahaksin tänada komisjoni algatuse eest, et me korraldame kuulamise äh, oskuste teemadel, see kuulamine hõlmab siis mõlemat komisjoni, kultuurikomisjoni ja tööhõivekomisjoni ning seda ei ole siin võib-olla vaja küll välja öelda, aga ütlen ikkagi, on äärmiselt oluline, et me vaataksime tulevikku just tööturu jaoks, leiaksime positiivseid programme ning haridus ja kvalifikatsioon, kutseoskused on meie fraktsiooni eh, jaoks kõige olulisemad ning eh, mina tahaksin iseäranis avaldada tunnustust eh, algatusele, mis on suunatud siis kirjaoskuse ja arvutamisoskuse tagamiseks kõigile. on lubamatu, et inimesed It is unacceptable, unacceptable. on lubamatu, et eh, paljud inimesed ei õpi kunagi eh, korralikult arvutama või lugema. ja selliseid inimesi on isegi Euroopas ja see on tõesti häbiväärne. see on meie tegevuse lähtepunkt, aga loomulikult tahame jõuda palju enamate inimesteni ja kõigepealt annaksin sõna volinik Tysonile, kes tutvustab siis meie komisjonide jaoks väga olulise tähtsusega teemat, palun. Thank you uh,, madam chair, dear chair. aitäh, lugupeetud prouad esimehed, kallid kolleegid Euroopa Parlamendist, mul on väga hea meel olla tagasi siin oma vanas kojas, et pidada siin maha ühine koosolek teie komisjonidega oskuste kohta. oskused oli üks esimesi küsimusi, mida ma arutasin, kui tulin esimest korda siia volinikuna veebruarikuus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja tõesti, see küsimus on jäänud teie komisjoni päevakorra suure tähelepanu alla ka siiani. mul on väga hea meel äh, oskuste raporti üle, samamoodi nagu Martina Sabadolova raporti üle, samamoodi Erasmus plussi raport, oskuste lõhe vähendamine, mobiilsus, oskuste tunnustamine, samamoodi koolitus äh,, kahe tuhande kahekümnenda aasta hariduse raamistik uute oskuste tegevuskava raames samuti. täna tahaksin teiega jagada seda, kuidas need arutelud on edasi läinud ja välja tuua meie enda analüüsi tulemused, milline on olukord praegu Euroopas, kuidas hoolitseda selle eest, et meie tööjõul on vajalikud oskused selleks, et sammu pidada kiiresti muutuva tööturuga. uute oskuste tegevuskava, oskuste tagamine tööle, tööhõive tagamiseks. Euroopa edu on põhinenud meie äh, inimeste kuts-, äh, kutseoskustel ja tööturu muutused äh, on oskuste küsimuse eriti suure probleemi ette seadnud. digitaalne revolutsioon muudab töökohtadel vajatavaid oskuseid. ma, oskused töö jaoks ja oskused elu jaoks, minu arvates on nad sarnased. inimeste oskuste parandamine, oskuste kasutamine on ka sotsiaalse õigluse küsimus kui inimesed äh, loevad halvasti, ei oska arvutada, siis ei tähenda seda, et nad on tööturult välja tõrjutud, vaid nad on ka ühiskonnast välja tõrjutud ja neil on väga suur vaesusrisk. ma tahan hoolitseda selle eest, et inimestel on vajalikud oskused selleks, et oma võimalusi elus parandada ja see kaasab siis muidugi ka võimalusi tööturul teatud elukutsete jaoks vajalikke elukutse ja samamoodi kommunikatsioonioskuseid, loovust ja nii edasi ja kui me tahame võrdseid äh, võimalusi tagada, siis tuleb äh, paljude oskuste ja väheste oskuste vahel olev lõhe ületada. oskustega tuleb väga paljudes poliitikavaldkondades tegeleda, eriti just tööhõive ja haridusvaldkonnas. olen kolleegiga Tiboriga kohtusin veebruarikuus äh, haridusministritega ja märtsikuus kohtusime koos sotsiaalministriga ja rääkisime oskustest. me väga aktiivselt teeme koostööd äh, kõikide komisjoni koos kolleegidega selleks, et vaadata, milline peaks olema meie ettepanek uute oskuste kohta. sellepärast on mul väga hea meel, et saan täna rääkida kahe valdkonnakomisjoni esindajatega parlamendis, sest ainult siis, kui me teeme koostööd oskuste, hariduse ja tööturupoliitika valdkonnas, on meil võimalik välja töötada reformid, mis on vajalikud oskuste valdkonnas tagamaks äh, õiglust ja võrdseid võimalusi kõigile Euroopa sotsiaalmudeli raames praegusel hetkel teame me, et üks viiendik eurooplastest ehk seitsekümmend miljonit täiskasvanut ei oska korralikult lugeda või arvutada. Neil on ka väga halvad digitaalsed oskused kuid, kuid üheksakümmend protsenti tööturul olevatest töökohtadest nõuab digitaalseid oskuseid kolmkümmend protsenti kõrgharidusega inimestest töötab töökohtadel, kus tegelikult ülikooliharidust pole vaja. nelikümmend protsenti tööandjatest ei leia inimesi õigete oskustega inimesi, seitsekümmend neli protsenti töötajatest leiab, et nad äh, õpivad kiiresti, kuid ainult kolmkümmend protsenti tööandjatest arvab, et see ka tõesti on nii. nii et probleem on täiesti selge ja me peaksime mõtlema, mida saaks ära teha. ma tahaksin välja tuua mõned valdkonnad, kus uute oskuste äh, et arengukavaga oleks võimalik midagi ära teha. kõigepealt oskuste taseme parandamine, me peaksime hoolitsema selle eest, et kõik oskavad lugeda, kirjutada, et neil on digitaalsed oskused, mida on tööturul vaja ja ka kogu eluks vaja lisakoolitussüsteemid mängivad siin väga tähtsat rolli, aga meil on vaja ka alternatiivseid teid nende jaoks, kes on äh, turvavõrgust läbi kukkunud töötajatel peab olema võimalus oskusi omandada kogu oma karjääri jooksul. muutuste kiirus tähendab seda, et väga paljud oskused on mingil hetkel äh, vanad ja uued äh, töömeetodid on neist mööda läinud ja me peame hoolitsema selle eest, et inimesed jooksvalt kogu oma karjääri jooksul saaksid oma oskuseid parandada. ma praegusel hetkel uurin oskuste garantii võimalust, et välja töötada juhised liikmesriikidele, kuidas parandada juurdepääsu äh, ja suurendada võimalusi just madala haridustasemega inimeste jaoks. tuleb mõelda nii hariduse peale, koolituse peale kui ka tööturu erinevate meetmete peale. teiseks, kutsehariduse kvaliteedi ja võimaluste parandamine selleks, et see oleks esimene valik noorte inimeste jaoks, mitte alles teine või kolmas me teame, et teatud riikides see toimib, ettevõtted on kaasatud sellesse, näiteks töökohal kutsehariduse pakkumine on levinud ja me peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, seda viia sisse igal pool ja pea, samamoodi tuleks lahendada ka õpipoisi ja praktikumide probleemid samamoodi tuleb mõelda piiriülesuse peale ja valdkondade ülesuse peale ja sellepärast tuleb meil väga selgelt paika panna vajatud oskused ja osa lahenduseks oleks see, et inimeste oskused ja anded oleksid nähtavad ja võrreldavad üle kogu Euroopa. viimane pagulaskriis ja varjupaigataotlejate tulv on selle ka väga selgelt välja toonud. meil tuleb paremini aru saada kvalifikatsioonist, sest niimoodi on võimalik neid inimesi kiiresti integreerida tööturule ja tagada neile karjäär ka tulevikuks. ja lõpuks tahaksin keskenduda tööturu ühele tähtsale eh, osale nimelt ettevõtlusele. uuringud näitavad, et erinevused on väga suured Euroopas. seitseteist protsenti Poola ülikooli lõpetajatest loob oma ettevõtte, samal ajal aga Taanis, Saksamaal ja Austrias on see protsent ainult kolm. me peame hoolitsema sellest, et rohkematel inimestel oleks oskused oma idufirma või ettevõtte loomiseks. ja üks minu tähtsamaid sõnumeid täna olekski see, et meil tuleb äh, valdkondade üleselt äh, koostööd teha selleks, et muutusi ellu viia. tööturu muutused, mis ei ole seotud äh, haridusreformiga, ei toimi ja vastupidi, sellepärast koos kolleegidega olen valmis meie jõupingutusi toetama meil on päris palju ressursse selleks, et äh, oskuste tegevuskava toimima panna, kakskümmend seitse miljardit eurot Euroopa Sotsiaalfondist, mis on elukestvale õppele, haridusele ja koolitusele ette nähtud, samamoodi Regionaalarengu Fondi vahendid ja Erasmus pluss programmi vahendid ja nende vahenditega on meil võimalik inimeste elusid muuta. tahaksin ära kuulata teie arvamuse ja teha koostööd oskuste tegevuskava väljatöötamiseks. me peame selle noorte inimeste jaoks tööt-, äh, välja töötama, kes on võib-olla madala palgaga ähm, töökohal ja ei lähe sealt edasi, samamoodi viiekümne aastate inimeste jaoks, kellel ei ole piisavalt arvutioskuseid, võib-olla noored mehed ja naised, kes ei saa äh, karjääri teha, sest nad ei oska piisavalt lugeda või arvutada. kallid kolleegid, üheskoos on meil võimalik maailma muuta, nii et äh, hakakem pihta. aitäh, proua esimees! I... aitäh, proua Tyson ja nüüd annaksin sõna volinik Navratšitšile. palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud äh, esinaine, lugupeetud parlamendisaadikud. mul on väga hea meel olla siin ja osaleda selles arutelus koos oma kolleegi Marianniga. mul on väga hea meel, et kaks komisjoni teevad selles olulises küsimuses tööd äh, koos, täpselt nii, nagu mina ja Marianngi teeme Äh, oskuste tegevuskava hõlmab nii haridust äh, kui ka tööhõivet äh, ning seega tuleks sellele ka siis niimoodi meie institutsioonides läheneda, nii haridus kui tööhõive on selle küsimuse juures olulised. alustaksin ühe küsimusega. millist haridust me tulevikus soovime? millist ühiskonda me soovime? kas kahekiiruselist ühiskonda, kus lõhe Äh, kehvade oskustega ja heade oskustega inimeste vahel üha süveneb. Äh, kas me tahame, et äh, haridussüsteem keskendub kitsale kutseoskuste ringile ja pakub neid oskusi ainult teatud inimestele teatud eluhetkel, teatud kitsaste e-, ettevõtete ringide huvides. minu jaoks on vastus sellele küsimusele ilmselge. meie haridus- ja koolitussüsteemil kogu Euroopas on kaks ülesannet. esiteks tuleb paremini reageerida tööturu vajadustele, teisalt aga tuleb noori inimesi äh, varustada selliste hoiakute ja suhtumisega, mis aitab neil täielikult kohaneda ühiskonnaga ja ühiskonda integreeruda. miks see on vajalik? sellepärast, et eurooplased peavad äh, ja peavad ka jääma edaspidi äh, tööturul konkurentsivõimelisteks Äh, selle aasta algusel oli meil Marianiga võimalus arutada äh, nii tööhõive kui ka haridusministritega eelseisvate äh, oskuste kava ning peale jäi selline seisukoht, et need mõlemad aspektid on äärmiselt olulised ning omavahel kokku sobivad. me ei pea valima ühte või teist. ma olen kindel, et me kõik soovime sõltumatuid, enesekindlaid kodanikke, kellel on rahulduspakkuv töökoht selle eesmärgi saavutamiseks aga peame parandama hariduse ja koolituse taset kogu Euroopas. me peame hoolitsema selle eest, et noored inimesed omandavad juba varasest east peale laialdasi oskusi ning meil on vaja parandada õpetamise kvaliteeti, see on äärmiselt oluline, et ähm, kutseõpe ja haridus paremini toimiks. kust me siis alustame? me alustame koolist, võib-olla isegi varem kutseoskuste arendamine peab algama varakult ja seda tuleb algkoolis ning keskkoolis tugevdada, siis seejärel kõrgkoolis ja ka edasi tuleb neid oskusi täiendada nii läbi ametliku kui mitteametliku haridussüsteemi. selgitaksin lühidalt, mida ma silmas pean. kõigepealt tõendid näitavad, et varane algus annab põhioskuste omandamisel paremad eelised, see kehtib eriti e-, ebasoodsamatest oludest pärit laste puhul. me peame kõigile andma võimaluse omandada põhioskused, e, kõigepealt lugemise ja arvutamise oskus, aga digitaalsed oskused on samuti põhioskused, me peame kõigile e, tagama need IT-oskused, mis ühiskonnas on vajalikud, sest meie ühiskond on järjest digitaalsem see on äärmiselt äh, os-, vajalik selleks, et vältida sotsiaalset tõrjutust. teiseks peame me andma noortele võimaluse äh, saada kogemust äh, ettevõtluse vallas juba õppimise ajal. minu talitused valmistavad selles osas ette konkreetseid meetmeid, mis on suunatud sellele, et noored kaasatakse vähemalt ühte praktilisse ettevõtlusalasesse tegevusse me peame looma jätkusuutlikud ja sobivad partnerlused haridussektori ja ettevõtete vahel, sealhulgas loomulikult ka kõrgharidusasutuste vahel. me peame, et kõik, me peame hoolitsema selle eest, et kaasatud oleks kõik tööturu osalised selleks, et eh, tööturule suudetaks pakkuda vajalike oskustega inimesi. kolmandaks, laiemad eluks vajalikud oskused tähendavad eh, ka selliseid oskuseid, mis võimaldavad erinevates sektorites toime tulla. me peame õpetama noortele, kuidas iseseisvalt toime tulla, kuidas kriitiliselt mõelda, äh, kuidas äh, töötada meeskonnas. Äh, asi on suhtumises ja asi on ka sobivuses ja oskustes. Need oskused tagavad selle, et noored inimesed on vastutustundlikud, kohanemisvõimelised, paindlikud, uuendusmeelsed ning suudavad teha oma karjääri ja elu jooksul arukaid otsuseid ja kodaniku äh, ja sotsiaalsete oskuste õpetamine on äärmiselt oluline, see aitab noortel, eriti noortel sisserändajatel integreeruda mitte üksnes tööturule, vaid kogu ühiskonda. asi puudutab neid väärtusi, mis on meie liidu aluseks selleks, et seda kõike ellu rakendada, äh, ajakohastame põhioskuste raamistikku, mille Euroopa Parlament ja liikmesriigid ühiselt kümme aastat tagasi vastu võetid. Äh, seal on kirjas äh, vajalikud oskused ja suhtumised, mis on vajalikud kutseoskuste tegevuskava aitab liikmesriikidel oma haridus- ja koolitussüsteeme parandada. lõpetuseks Äh, spetsiifilised kutseoskused on äh, väga olulised äh, innovatiivsel, innovatiivses majanduses, kus tehnoloogia kiiresti areneb. me peame hariduse paremini kokku viima tööturu vajadustega ja konkurentsivõimelise majanduse vajadustega. hariduse kaasajastamine on oskuste tegevuskava üks põhikomponente Eh, samuti peame paremini jälgima, kuidas koolilõpetajad tööd leiavad, et meil oleks selge pilt sellest, kuidas eh, õpetajad oma kutseoskusi kasutavad. lugupeetud parlamendisaadikud, eh, me peame asjadele lähenema pikaajalisest perspektiivis, perspektiivis me peame lahendama praeguse probleemi, kus tööturul ei ole pakkuda vajalikke kutseoskustega inimesi, aga me ei tohi lasta kümne-viieteistkümne aasta pärast eh, sellele probleemile uuesti pead tõsta. me peame neid oskusi tõesti väga võimalikult laialt defineerima ja eh, hoolitsema selle eest, et eh, meie haridussüsteem ei ole, oleks pidevalt kooskõlas muutuvate tööturu vajadustega me peame tagama noortele tööturul väljavaated, eh, hoolitsema selle eest, et mitte kedagi ei jäeta saatuse hooleks. oskuste tegevuskava on väga suur projekt ja see pakett, mille me peatselt esitame, on ainult eh, algatuste rea alguseks. ma loodan, et me suudame teha koostööd ja luua ühiskonna, mis on enesekindel ja koosneb inimestest, kes on pühendunud ühiskonna eesmärkidele. aitäh! aitäh, lugupeetud volinik. ja nüüd on võimalik siis äh, esitada küsimusi ja sõnasoovijad saavad praegu sõna pooleteiseks minutiks. ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei koordinaator härra Kaas. Madam President and thank you. ma tänan, ma tänan mõlemat volinikku, et te tulite meie juurde, suur tänu ka nende tutvustuste eest, mida me äsja kuulsime. proua Tyson rääkis siin ettevõtlusoskustest. mulle pakub huvi, et kas te mõtlete ka selle peale, kuidas eh, hõlpsamaks muuta inimestel ise ettevõtlusega alustada, füüsilisest isikust ettevõtjaks saada, ma arvan, et see küsimus vajab tõstatamist ja kuidas saavutada seda ilma, et me nihut-, võetaks vastutuse tööandjate õlult töövõtjatele ja üksikisikutele, kui me võitleme tööpuuduse vastu. ja uued oskused inimestele, kes on üle viiekümne aasta vanad, seegi on tähtis teema. jah, mina pean juba hakkama selle peale mõtlema, sest ma olen juba nelikümmend seitse. Everybody, okei okay. Uh, uh,, thank you, then ma tänan, järgmisena saab sõna proua Fereen Rahvaparteist ja kultuurikomisjonist. Ähm, aitäh, ma arvan, et kõigepealt on väga hea, et me haridust, kutseharidust ja koolitust eraldi ei vaataks ja siin Euroopa tasandil tuleb öelda, et Euroopa liikmesriigid kõik seda nii ei tee ettevõtete numbrid ettevõtete koolitusharjutuste koostööd tuleb parandada, on neid riike, kus olukord on parem, on teisi, kus äh, on süsteem väga koolipõhine ja mõelda sellele, mida on ettevõtetel vaja. see ei pruugi muidugi halb olla, kui ettevõtjad teavad, et haridus on suunatud äh, tööturu vajadustele ja et inimesed saavad hariduse, mida neil on tõesti vaja. kuid kahjuks ja väga tihti koolides ja õppekoolituskeskustes ei õpetata ettevõtteid, väitluse jaoks vajalikke oskuseid, õpetajad ei teagi täpselt, mida nad peavad oma õpilastele edasi andma ja sellepärast tuleks meil siin nende küsimustega mitmel tasandil äh, tegeleda. õpetajatele tuleks äh, õpetada ka seda, kuidas äh, nad arvutioskusi paremini edasi annaksid, ka siin on tõesti riikide vahel väga suured erinevused, eriti kui vaatame õpetajate endi oskuseid ümber käia internetiga, arvutiga. ma arvan, et äh, informaatikatunnid kõikide õpilaste jaoks on väga paljudes riikides veel unistuseks, mitte reaalsuseks ja tõesti, see ei ole iseenesestmõistetav väga paljude jaoks ja just sellepärast äh, on meil võimalik siin nii uuringute kaudu midagi ära teha, aga samamoodi ka kutsehariduse ja üldhariduse ühendamise puhul on meil vaja veelgi suuremat koostööd. Thank you, well I will. suur tänu. nüüd mina ise esindan sotsiaaldemokraatide tööhõive töörühma ja tahaksin tõstatada kaks küsimust. Te juba ka puudutasite neid, aga esimene teema on veel nimetamata, nimelt tööandjate vastutuse teema. jah, oskuste agenda raames me peame põhjalikumalt ka seda teemat arutama minu arvates tuleb arutada, kuidas tööandjad äh, annaksid oma panuse töötajate pädevuse laiendamisesse ja elukestev õpe on meie ühine ülesanne. jah, ametiühingud, tööandjad, töövõtjad äh, ja ka need, kes seisavad väljaspool tööturgu, peavad olema äh, kaasatud aga küsimus on selles, et kuidas neid paremini kaasata ja ka juurdepääsu teema selles kontekstis, me peame mõistma ja me oleme sellest aru saanud, et oskused ei ole ühtviisi jagunenud e, sooliselt, e, majandusliku, kultuurilise tausta järgi e, ja igasugustel oskustel on väga tähtis äh, sotsiaalne aspekt, peab mõtlema selle peale, kuidas saavutada seda, et oskused ühtlasemalt jaotuksid, sest seda on meil ju vaja. ja ma kuulaksin hea meelega, mida teie sellest arvate. ma arvan, et, et nüüd on teil võimalus küsimustele vastata ja siis uued küsimused sorry, take over. Okay, uh, we have a schedule that forces us to go. jah, meil ikkagi on siia ette kirjutatud, et kõik küsimused tuleb kõigepealt ära kuulata. Äh, nüüd Peeter Kammervert, kes on kultuurikomisjonis, saab sõna ja sotsiaaldemokraate esindab, palun. ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank äh.... aitäh, aitäh, proua volinik äh, Tyson ja härra volinik Navratšits, ma arvan, et me kõik oleme nõus selles osas, et Euroopa konkurentsivõime ja majanduskasv sõltub väga palju digitaalsetest oskustest. me teame juba praegu, et isegi mitte käsitöömeistrid ei käi ringi mitte tangid pihus, vaid neil on pigem äh, iPad taskus ja just sellepärast on väga tähtis, et äh, kõikidele äh, tagatakse digitaalsed oskused, digitaalsete pädevuste äh, omandamine peaks olema üks meie kõige suuremaid prioriteete ja väga tähtis on siin äh, sellele küsimusele läheneda äh, põlvkondade üleselt, lapsed peavad võimalikult kiiresti kokku puutuma digitaalsete oskustega, see ei tähenda aga seda, et me neile pistame tahvele arvuti kätte, vaid me peaksime neile ka selgelt õpetama, kuidas selle meediaga ümber käia, kes sellest aru ei saa need ei ole võimelised loominguliselt ja kriitiliselt digitaalse sisuga ümber käima ja tööelust osa võtma ja me tõesti peaksime ka õppima oma kogemustest, sellepärast et digitaalseid oskusi on võimalik samm-sammult ja üha süvendavamalt edasi anda ja õpetada, selleks et oleksid kindlad õppe-eesmärgid paika pandud kuni keskhariduse lõpuni muidugi on tähtis ka vanematele inimestele digitaalsed oskused tagada, seal tuleks teha koostööd nii koolidega kui ka ettevõtetega. Sabine Verhaien mainis seda ka ja väga tähtis on siin tõesti hoolitseda selle eest, et õpilased saaksid täpselt seda õppida, mida neil on ka vaja. see pole mitte midagi uut ja sellepärast on väga tähtis, et just need küsimused oleksid meil prioriteetsetena äh, paika pandud ja me peaksime lõpuks minema sõnadelt tegudele üle. siin on piisavalt pühapäevajutlust peetud, nüüd ma ootan komisjonilt, et nad oma koordineeriva ja toetava tööga edasi läheks. haridus on liikmesriikide pädevuses ja just sellepärast peavad ka liikmesriigid ise endale need kohustused võtma ning äh, näitama üles äh, rohkem huvi ja tarmukust nende ülesannete täitmisel ja meie muidugi oleme valmis neid toetama, aga komisjon, teie olete see, kes siiski peab ka liikmesriike natuke sundima. suur tänu, Jana Tsitnanska. kas te olete kohal? väga hea, palun. suur tänu. E, e, minulgi on paar küsimust ja see puudut-, kuna mina töötan eh, puuetega inimestega, siis mind huvitab see, et nemadki oleksid kaasatud. ja teine teema on eh, kahjuks Slovakkias on nii, et eh, kvalifikatsiooni tunnustamisega on probleeme. meilt saadud kvalifikatsiooni ei tunnustata teistes Euroopa Liidu liikmesriikides üks üliõpilane, kes lõpetas doktoriõppe psühholoogias meil, vabandust, Briti koolis, aga Slovakkias äh, lükati ta tagasi, sest magistritasandit ta ei olnud läbi teinud. ma tahaksin teada, milliseid meetmeid selles valdkonnas kavandatakse mida siin annab ära teha? ja minu kolmas küsimus. tahaksin täpsemalt kuulda eh, digitaalsete eh, oskuste kohta erasektoris, mida te siin kavandate no,? ja nüüd Eva McLaughlin, palun well,. suur tänu mõlemad volinikud, kes te tulite meie juurde siia kultuuri- ja tööhõivekomisjoni ühisele kohtumisele. mina varasemal mandaadi ajal töötasin kultuurikomisjonis just kutseõppega ja ka kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise teemaga ja tahaks teilt kuulda uusi ideid selles vallas ja eriti huvitab mind mm, kvalifikatsioonide raamistiku läbivaatamine aastast kaks tuhat kaheksa, see pärit ja võib-olla te toote välja ka mõned äh, avalikkusega konsulteerimised, mis te olete oskuste paketi puhul juba ära teinud ja tähtis on kõik sidusrühmad meie arvates kaasata sellesse arutellu, sest tähtis, et oleks, et see oleks väga laiapõhjaline arutelu ettevõtjatega ja tööandjatega, aga samuti haridusasutustega. ja ma mõistan ka suurepäraselt seda, et haridus kuulub liikmesriikide pädevusse, nii et kui me räägime haridusest, siis kuidas eh, talitada nii, et liikmesriikide pädevusse hariduse vallas ei tungitaks, et subsidiaarsuse põhimõte oleks järgitud. jah, eh, tähtis on edasi liikuda, aga samas täielikku harmoneerimist me nõuda ei saa. Eh, kas te kavandate ka nende direktiivide läbivaatamist? ja kuidas te kavandate algusfaasiumis haridusprotsesse mõjutada? ma tänan, eh, proua Tlabajova. ma tänan mõlemat volinikku selle eest, et tulite mõtteid vahetama. Euroopa oskuste suuniseid on väga vaja ja meie Aldes oleme väga kaua oodanud ka uute oskuste agenda käivitumist. jah, tähtis on rõhku panna kut-, kutse haridusele, tehnilistele oskustele ja horisontaalsetele oskustele ja loomelisusele. ja mina koondaksin tähelepanu ka ettevõtluse äh, edendamisele Euroopas, mõnedes liikmesriikides on seda väga vaja. muidugi kõikidest ei pea saama Euroopas ettevõtjad, aga tähtis on, et oleksid oskused olemas need, kes tahaksid rohkem ettevõtluses ära teha. ja selge on see, et mõned on rohkem ärivaimuga ja teised vähem Eh, jah, nii on see igal pool ju. ALDE tahaks näha ka uute, uues oskuste agendas seda, et kui me räägime oskustest, siis me ei käsitle neid lahus, vaid alati seome tööturuga. Eh, seos hariduse ja eh, töökäte vajaduse vahel peab olema tihe ja see puudutab ka tulevaste oskuste hindamist ja tulevaste vajaduste hindamist nüüd on vaja kokku viia tööturul ja koordineerimine peab toimuma eh, tööturu ja haridusasutuste vahel. peab teadma, milliseid oskusi tulevikus vaja on ja tähtis on juba praegu ettevõtjad eh, kaasata. kuidas tagada selline aktiivne suhtlus ja tähtis on inimesed lähendada tööturule ja anda neile praktilised oskused, praktiline väljaõpe ja võimalik ka, et kohustuslikus korras ja parim on õppida õppida äh, juba töökohal oskusi mm. tööelu alguses ja tähtis on hästi äh, planeerida ka seda, kuidas õpetajaid õpetada, sest oskused antakse lastele edasi, kui õpetajatel on äh, korralik väljaõpe, et mida selles plaanis on kavas ette võtta? suur tänu, Yana Toom Yes, please. Uh, thank you, Chair. Uh, I uh, warmly welcome uh... ma tervitan südamest seda arutelu ja tänan mõlemat volinikku selle eest, et oma strateegilisi vaateid meiega jagasite. minu kolleeg Martina praegu tegi väga hea avalduse, ma jagan seda kahel käel ja see annab mullegi äh, võimaluse rääkida millestki, mis ei saanud piisavalt tähelepanu senini. Äh, läbipaistvus Äh, äh, nõuab seda, et Euroopa kvalifikatsioonide raamistik uuesti läbi vaadatakse, aga sellest ei piisa. aastaid me oleme ignoreerinud seda, et mitmetes liikmesriigis uustulnukad nii kolmandatest riikidest kui ka Euroopa Liidust öö, äh, kohtavad raskusi, kui nad tahavad tööturule tulla, sest keeleoskused öö, on liiga, keelealased nõuded on liiga kõrged ja need on seatud ametiasutuste poolt, mis selle ja nende kvalifikatsioon öö, seega jääb kasutamata. näiteks Eestis, Lätis ja teisteski riikides on väga karmid keeleseadused ja sellised professionaalsed keelelised nõuded tegelikult eh, takistavad töötajate vaba liikumist, aga ei tohiks minna kaugemale, kui on vaja töö tegemiseks, sest vastasel korral sellised rängad keele nõuded takistavad vaba liikumist ja tahan rõhutada seda, et ebaproportsionaalsed keelelised nõuded on ka kaudse diskrimineerimise vorm võib-olla. paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides liikmesriikide õigusaktid ei e, nõua proportsionaalsuse põhimõtte järgimist. jah e,, peab ikka iga isik saama pöörduda ka kohtusse ja lasta üle kontrollida proportsionaalsuse põhimõte. nii et palun ka selle probleemiga volinikel tegeleda. meil on vaja seirata olukorda ja vaadata, kuidas on oskuste ja kvalifikatsiooni tunnustamisega. Thank you uh,. That means... suur tänu. see tähendab seda, et volinikud väga lühidalt saavad vastata ja anda meile eh, lootust tulevasteks aastateks. proua Tyson kõigepealt. Uh, uh, aitäh. esimene küsimus, mis puudutas ettevõtlust kuidas ettevõtlusoskuseid äh, õpetada, ma Äh, jätkan oma emakeeles, ütleb proua Tyson, sest kui ma olin saadik, siis oli alati suurepärane tõlge, nii et sellepärast räägiksin ka täna oma emakeelt, hollandi keelt. kui me räägime ettevõtlusest, siis kuidas seda teha meie oskuste juhiste kaudu? ma arvan, et ettevõtluse toetamise puhul tuleb väga paljudes erinevates valdkondades midagi ära teha, aga eelkõige tuleb hoolitseda selle eest, et inimesed saaksid tõesti need oskused, mida neil on vaja selleks, et olla ettevõtja. ja kui ma proua Tšabalova raportist nüüd õigesti aru sain ja me rääkisime toona ka sellest, et ettevõtluse toetamisel on tähtis, et meil oleksid tõesti kõrge kvaliteediga ettevõtted ja ettevõtlust, ettevõtluse alaseid oskuseid tuleb noortele inimestele anda algusest peale ja seda tuleb teha väga laiapõhjaliselt, sest nendelt inimestelt oodatakse pealehakkamist, nendelt oodatakse loovust ja need on just need oskused, mida soovitakse näha ka tööturul. muidugi me ei saa eeldada, et eh, kõikidest saaksid ettevõtted ettevõtjad, äh, kes hakkaksid siis ka teistele inimestele tööd pakkuma. nüüd üle viiekümne aastased inimesed, mida seal on võimalik ära teha? kõigepealt peame me hoolitsema selle eest, et äh, need inimesed ei oleks tõrjutud. näiteks eelmisel nädalal äh, rääkisime me äh,, alustasime me kampaaniat, mis puudutas just äh, töö tervishoidu ja ohutust töökohal äh, sest kõik ei saa töötada kuni pensionipõlveni. jah, muidugi üritatakse seda teha ja väga tähtis on ka nende puhul, kes terved on, töötada peale pensioniea saavutamist. väga tähtis on, et kõigil oleks töökoht, aga niimoodi, et tema tervis oleks kaitstud ja väga tähtis on see just üle viiekümne aastaste inimeste puhul kui need inimesed äh, töötavad, siis neil on võimalik oma töökohta ka väga kaua säilitada, aga kui need inimesed oma töö kaotavad, siis on neil väga raske uut töökohta leida. ja siin tuleb meil töötada just äh, mentaliteedi muutmise nimel, et äh, inimesed saaksid aru, et üle viiekümne aastastel on veel väga palju ühiskonnale pakkuda. nüüd kuidas nüüd kooli, koolist edasi tööturule liikuda, see on tõesti üks väga raske hetk väga paljude noorte inimeste elus, selle kallal tuleb vaeva näha me teame, et üks paremaid äh, meetodeid äh, on just äh, ähm, see kutse ja üldhariduse ühendamine, see, et õpitakse ettevõttes oskuseid ja me kõik peaksime pikut-, pingutama selle nimel, et meil oleks rohkem õpet, mida pakutakse ettevõttes koha peal selleks, et need inimesed õpiksid täpselt seda, mida tööturul on vaja. siin räägiti ka õpetajate oskustest ja kvaliteedist, ka selle puhul on veel väga palju ära teha. Need, kes õpetavad ükskõik millises koolis, nemad peavad olema tõesti ettevõtjatega ühenduses selleks, et nad teaksid täpselt, millised on viimased arengud ettevõtetes. ainult niimoodi saavad nad siis õpetada ka täpselt neid samu oskusi oma õpilastele. mis küsimusi mulle veel esitati? veel üks tähtis küsimus, kuidas äh, tagada võrdsed võimalused äh, juurdepääsu puhul haridusele? me aru, alustasime arutelu Euroopa sotsiaalsete õiguste sammaste üle ja üks nendest sammastest, mis välja toodi, oli just juurdepääs tööturule, võrdsed võimalused tööturul ja sealt tuuakse ka väga selgelt välja oskused, pädevused, korralik haridus, korralikud oskused, sest ainult niimoodi on võimalik kiiresti tööturul ka tööd leida. me teame, et paljudel inimestel on raske töökohta leida, eriti just naisterahvastel. jällegi tuleb alati ka sooline mõõde sisse tuua. ma arvasin, et tegelikult me oleme juba selles osas kokkuleppele jõudnud, et sooline dimensioon on sees, seda tuleb horisontaalselt vaadata ja seda tuleb äh, siin sisse tuua ka äh, oskuste juhiste puhul. nüüd digitaalsed oskused, tõesti, ka neid oskuseid tuleb vahendada kõikides erinevates koolitussüsteemides. tänapäeva või ka tuleviku töökohtadel vähemalt üheksakümmend protsenti protsenti töökohtadest on sellised, kus digitaalseid oskuseid on vaja. ja see teie toodud näide oli siin suurepärane. keegi, kes tõesti ehitussektoris töötab ehitajaga, temal on vaja digitaalseid oskuseid, isegi kui ta suurem osa oma tööst teeb oma kätega nii et tõesti tuleb inimestele äh, õpetada ka neid äh, oskusi, et mitte ainult seda, kuidas nad õpivad asju, vaid mida nad ka õpivad nüüd äh, komisjoni koordineeriv roll. ma arvan, et Euroopa tasandil on meil võimalik väga palju ära teha. siin äh, tõstatati ka subsidiaarsuse põhimõtte küsimus. Euroopa Komisjon, parlament, nõukogu, meil ei ole pädevust hakata siin reguleerima või harmoniseerima seda valdkonda, see on liikmesriikide pädevuses ja me leiame, et see peaks sinna ka jääma. me austame lähimuspõhimõtet, aga me leiame, et piirkonnad, kohalikud omavalitsused, mille käes on hariduse pädevus, mis vastutavad äh, õpilaste äh, pakutava hariduse eest, et nemad peaksid maha istuma, oma kogemusi ja oskuseid vahetama selleks, et leida parim lahendus. nii et selle koordineeriva rolli võime me tõesti enda peale võtta ja seda saame me täpselt samamoodi uute oskuste arengukava kaudu toetada. toetamine ja kogemuste vahetamine, tõesti, see on ka tähtis, meil on siin ka Euroopa äh, tasandil lahendused olemas, te teate, et meil on siin riikidepõhised äh, soovitused vastavalt majanduspoolaasta reeglitele samamoodi ka haridus- ja koolitusvaldkonnas oleme me viieteistkümnele liikmesriigile andnud soovitusi ka selles valdkonnas. veel üks meede, mida meil on kasutada võimalik, on sotsiaalpartnerid. ka neid tuleb kasutada Euroopa tasandil, me peame nad ära kuulama, nendega tegema koostööd, selleks et välja selgitada see, kuidas kõige paremini oskuste juhiseid rakendada. ja juba oma sissejuhatuses ma ütlesin, et meil on võimalik ka finantstoetus tagada ja nende rahadega on meil võimalik hoolitseda sellest, et liikmesriigid teeksid seda, mis meie arvates on hea, mis teenib inimeste huvisid, mõeldes üleilmse tuleviku peale nende elus kui ka tööturgude arengu peale. väga tähtis on see, et inimesed oleks siis tõesti nii-öelda tööle võetavad, see ingliskeelne võlusõna employability me peame tõesti selle töölevõetavusega tegelema, selleks et neil kõigil oleksid parimad võimalused sisenemaks tööturule, sinna jäämisele ja et nad teeniksid ka tõesti nii palju, et nad oma ähm, teenituga ka siis hakkama saavad ja ma arvan, et siin tuleb väga palju panustada ka üldhariduses nende oskuste tagamisele. kuidas nüüd erinevaid valdkondi kaasata, tõesti, kõik osapooled taga, osapooled tuleb kaasata, tuleb eelkõige mõelda ka tööandjate peale, tuleb mõelda selle peale, milline on olukord erinevates liikmesriikides, iga piirkond peab ise otsustama, kuidas seda küsimust kõige paremini lahendada, aga Euroopa tasandil oleme me selle lahendanud sotsiaalpartnerite kaasamise kaudu, tööandjad on kaasatud töövõtjate esindajad, on äh, kaasatud, äh, nagu ma juba ütlesin, Euroopa sotsiaalõiguste äh, sammaste puhul oleme me seda koostööd juba alustanud, oleme kaasanud kõik erinevad sotsiaalpartnerid, kes saavad aidata meil välja töötada vajalikud meetmed tööandjatega, tööandjaorganisatsioonidega alustasime Euroopa õpipoiste alliansi algatusega, tegemist on algatusega, kus luuakse siis nii-öelda õpipoisi kohti, praktikakohti selleks, et äh, oleks võimalik töö koha peal õppida noortel inimestel ettevõttes koha peal, et nad näeksid, milline on see keskkond. tähtis on muidugi leida ettevõtteid, kes on valmis seda tegema. meil on väga hea meel, et me neid ettevõtteid leidsime ja äh, samamoodi tuleb ka Euroopa noorte töö äh, garantiis kogemused äh, meil kaasata selle programmi elluviimisel. väga tähtis on ka see, et noored, üleüldiselt inimesed õpiksid võõrkeeli selleks, et nad saaksid aktiivselt tööturul osaleda ja väga tähtis on see, et kui meil on Euroopa-ülene tööturg, siis on kõigil olemas ka vastavad keeleoskused. me ei saa siin protektsionismi toetada, vähemalt mitte täiel määral, väga tähtis on siin mõelda ka proportsionaalsuse põhimõtte peale. aitäh, proua volinik. Te ei ületanud oma kõneaega ja järgmine kord räägin lühemalt, ütleb proua Tyson. ja nüüd annan sõna volinik Navratšitšile. ka teil on kümme minutit. aitäh. aitäh, lugupeetud esinaine. ma loodan, et ma saan hakkama lühema ajaga sellepärast et äh, volinik Tyson vastas küsimustele nii hästi ja ma olen nende vastustega nõus ja seetõttu on minu ülesanne üsna lihtne. aga kõigepealt äh, on kutseoskused, konkurentsivõime tööturul minu jaoks asjad, mis äh, ei ole ainult majanduslikud kategooriad, need on ka sotsiaalsed kategooriad on selgeid tõendeid selle kohta, et sotsiaalsed oskused, sotsiaalne taust ja tööturul konkurentsivõimeline olemine on omavahel seotud. kui me räägime näiteks ettevõtlusest, siis ei piirdu asi ju ainult sellega, kuidas õpet-, õp-, sellega, kuidas ettevõtet juhtida, kuidas omandada finantsteadmisi ja nõnda edasi minu jaoks tähendab ettevõtlus ka seda, kuidas olla sõltumatu, autonoomne ja vastutustundlik kodanik kuidas langetada selliseid otsuseid, mis puudutavad kogukonda, puudutavad inimeste karjääri ja kuidas saavutada harmoonia üksikisikust ja äh, kogukondade, suurte või väikeste kogukondade huvide vahel. seetõttu ma arvan, et kui me räägime ettevõtlusest ja ettevõtlusega seonduvast haridusest, siis eh, siin on tegu horisontaalsete oskustega ja haridussüsteemil on horisontaalne ülesanne õpetada põhiettevõtlusalaseid oskuseid, õpetada inimest mõtlema vastutustundlikult, mõtlema sellele, kuidas töötada kogukonnas, kuidas saavutada üksmeelt, kuidas eh, harmoneerida erinevaid seisukohti, erinevaid huvisid ja nõnda edasi. me tahaksime aidata liikmesriikidel luua ettevõtlusoskuste eh, alased, lülitada need oskused ka riiklikesse õppekavadesse. me tahame, et liikmesriigid õpetaksid eh, ettevõtlusega seonduvaid majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid aspekte ning annaksid, me tahame neile anda võimaluse ka siis kasutada kohalikke Äh, rollimudeleid, kutsuda neid näiteks koolidesse, et nad saaksid siis kõnelda omaenda karjäärist, oskustest, mis neil on, äh, sellest, milliseid oskuseid üldse on vaja, et äh, ärimaailmas edukad olla. nii et, et tegemist on tõesti väga mitmetasandilise ettevõtmisega ja me tahame äh, Äh, siis haridusasutustele anda vaja, vajalikku toetust. nüüd, kui me kõneleme digitaalsetest oskustest, jah, siis meil on tõesti andmeid selle kohta, et kuigi seitsekümmend protsenti õpetajatest Euroopa Liidus tunnistavad, et IKT-alased oskused on äärmiselt olulised ja leiavad, et need oskused on kaasaegses elus olulised, siis Euroopa Liidu koolides ainult kakskümmend viis protsenti äh, õpilastest saavad äh, ettevalmistust õpetajate poolt, kes ennast digimaailmas turvaliselt tunnevad ja kodus tunnevad. nii et, et probleem on ka õpetajate koolitusega, me peame kõigepealt õpetajaid ette valmistama selleks, et õpetajad suudaksid äh, õpetada õpilasi, kes tegelikult on digimaailmas tihtipeale rohkem kodus kui õpetajad niisiis, me peame pöörama erilist tähelepanu just nimelt äh, õpetajatele, et nad suudaksid õpilastele järele jõuda ja seetõttu ma arvan, et üks äärmiselt oluline element äh, ja selle oskuste tegevuskava juures on just nimelt õpetajate koolitamine, sellepärast et me peame andma õpetajatele siis ka kaasaegsemaid oskusi. nüüd lähimuspõhimõte ma liitun volinik Tysoni seisukohaga, et me saame väga palju muuta eh, liikmesriikide suhtumises. Eh, siiamaani oleme me kahjuks eh, sellises olukorras, et meil on vaja üksmeelset otsust, aga ma arvan, et äh, meil ei ole võimalik kuhugi jõuda ilma liikmesriikide toetuseta, me peame seda üksmeelt säilitama, me peame üritama liikmesriike mõjutada ja ma arvan, et liikmesriikide huvides on ka aidata meile äh, välja töötada kvaliteetne kutseoskuste tegevuskava ja loomulikult võib korraldada mõttevahetuste, kogemuste vahetuste alaseid üritusi Äh, töötubasid. minu arvates on see hea viis, kuidas liikmesriike mõjutada. Äh, praegu äh, ma vaatan läbi just kõrghariduspoliitikat Euroopa Liidu tasandil ning selles vallas on väga palju positiivset tagasisidet, mis tuleb liikmesriikide valitsustelt, kõrgkoolidelt ning sidusrühmade esindajatelt, kõrghariduse turult, tööandjatelt. ja kõik äh, seisukohad lähevad samas suunas, et me peame lihtsalt äh, parandama ka kõrghariduse vallas äh, õpilaste konkurentsivõimet tööturul, me peame tööandjad, teadlased ja üliõpilased omavahel kokku viima, me peame äh, rohkem toetama äh, kõrgkoole selleks, et nad saaksid tõesti oma ainekursusi äh, kujundada niimoodi, et need oleksid praktilisemad äh, või, või vähemalt, et kõrgkoolid saaksid arendada siis ka selle kõrghariduse praktilist külge, mitte ainult teoreetilist külge. nii et, et Äh, see on üks protsess, millega me ka tegeleme ja suur aitäh! Äh, suur aitäh ja nüüd anname sõna või õigemini annan äh, selle koosoleku juhatamise nüüd üle proua Kostale, kes on kultuurikomisjoni esinaine. aitäh ja nüüd anname sõna siis ülejäänud kolleegidele küsimuste-vastuste teiseks vooruks ja tuletan meelde, et küsimused peavad olema minut pool äh, ja kolmkümmend sekundit ja vastused kõigile küsimustele kokku kümme minutit voliniku kohta. me oleme juba äh, ajakavast natuke maha jäänud ja nüüd annaksin siis äh, sõna Konstantinka Kunevale kuue fraktsioonist ja tema esitab tööhõivekomisjoni. aitäh aitäh äh, selle eest, et räägite siin täna oskuste tegevuskavast, meil on kakskümmend miljonit töötut Euroopa Liidus ning uurimised on, uuringud on näidanud, et inimesed Euroopas meeleheitlikult otsivad tööd, aga kahe tuhande kümnendal aastal Hispaanias näiteks oli äh, väga palju selliseid töötuid inimesi, kellel ei olnud lihtsalt töö leidmiseks vajalikke kutseoskusi Ehm, ja me tihtipeale süüdistame töötuid selles, et nad on töötud. raske on öelda, millised on komisjoni prioriteedid. kas komisjon tõesti tegeleb selliste töökohtade loomisega, mida meil Euroopas vaja on? mulle näib, et komisjon on seisukohal, et inimeste kutseoskuste parandamine tööturul muudaks olukorda paremaks. volinik Tyson kõneles konkurentsivõimest tööturul ning pla-, pla-, plaan on selline, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seitsekümmend viis protsenti tööotsijatest suudab töö leida. aga paljudes liikmesriikides meil juba on praegu väga kõrgelt kvalifitseeritud inimesi, kes on töötud. Äh, sajad tuhanded kreeklased näiteks on pidanud minema Saksamaale või mujale, et tööd leida. nii et, et mida siis inimesed ähm, peaksid tegema, kui nad näevad, et ka kõrgelt koolitatud inimesed ei suuda tööd leida, et mis mõtet on siis veel täiendavaid kutseoskusi omandada? aitäh! ja nüüd annan sõna härra Šuntisele, kes esindab samuti kuue fraktsiooni ja on kultuurikomisjoni liige suur aitäh, lugupeetud esinaine. see äh, äh, volinike siis, volinike sissejuhatavad sõnavõtud olid väga huvitavad ja need vastused, mis nad küsimustele andsid, olid ka väga huvitavad. minul on aga järgmine küsimus. loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et äh, oskused on turuvajadustega kooskõlas, aga tunnistagem, et äh, asi ei ole ainult äh, inimestele oskuste andmises ja siis kohe tulevadki need tulemused, mida me soovime. milles see probleem Euroopas tegelikult on? miks äh, meil on selline probleem Euroopas, meil on produktiivsuse kon-, konkurents. seetõttu on meil nii palju äh, töötuid ja täitmata töökohti see on põhjus, miks meil on nii palju noori töötuid. minu enda kodumaal Kreekas on selliseid inimesi väga palju. või on selles kõiges tegelikult süüdi hoopis äh, haridussüsteem, sest süsteem ei valmista inimesi ette nendeks äh, ametiteks, mida tööturul vajatakse. Te ütlesite seda, et komisjoni prioriteediks et komisjoni prioriteedid on paika pandud. kas komisjoni prioriteetide hulgas on tegeleda ka nende probleemidega, mida ma just mainisin? kui me vaatame neid probleeme, kui me vaatame neid nõudeid, mis tööturul kehtivad, siis mulle tundub küll, et me seda probleemi, mis meie ees seisab, ei lahenda. ja miks meil on ajude äravool lõunapoolsetest liikmesriikidest? kuidas te seda selgitate, kuidas me sellega toime tuleme, kes selles süüdi on? mida me peame tegema selleks, et seda probleemi lahendada ja teisi probleeme, mida mainisin? aitäh ähm, ja ma palun, et te peaksite ka oma kõne ajast kinni. ja nüüd äh, annan sõna Jean Lambertile Roheliste fraktsioonist ja tema esindab tööhõivekomisjoni. aitäh ja ma arvan, et Äh, väga paljud meist ootavad seda uute kutseoskuste tegevuskava, nii et, et äh, mul on mõned küsimused, mis on seotud selle ajakavaga. me oleme rääkinud üsna palju teatud põhioskustest, äh, mida inimesed vajavad, kirjaoskus, arvutusoskus, digitaalsed oskused, aga me peame pöörama tähelepanu ka kontekstile, milles inimesed tegutsevad ja tuleksin tagasi rohelise või keskkonnasõbraliku tööhõive algatuse juurde, mille parlament võttis möödunud aasta juulis vastu seal äh, selles raportis räägiti ka sellest, kuidas äh, inimesi tööturule tuua, äh, kuidas on lugu keskkonna jätkusuutlikuga, jätkusuutlikkusega, ressursside tõhusa kasutamisega, sellepärast et ka sellised oskused on osaks üldistest kutseoskustest. võib-olla peatuksite sellel teemal pikemalt, sest siiani pole me sellest midagi kuulnud ning nüüd, eh, kuidas on lugu nende põhioskustega, see teema tõstatub eh, pidevalt, kuidas on lugu tehnoloogia, matemaatika, inseneriteaduste alaste eh, teadmistega, me teame, et nende ainete õppimise vallas on soolised erinevused üsna suured ja kuidas me siin midagi muuta saaksime, me oleme siin parlamendis sellest teemast üsna palju kõnelenud erinevate volinikega ja näib, et probleem pole kuhugi kadunud ja lõpetuseks, kui me vaatame sidusrühmade küsimust, millele viitas ka äh, kolleeg, siis tekib küsimus, et kuidas äh, regionaalsed ja kohalikud omavalitsused sellega kõik seotud on. sest et nemad, neid mõjutab ju ka see tegevus, kutseoskuste tegevuskava, aitäh! ja nüüd annan äh, sõna Jill Evansile, kes on kultuurikomisjoni liige ja esindab Roheliste fraktsiooni. aitäh! mina esindan Walesi, olen pärit Ühendkuningriigist ja meil on olnud kutseoskuste programmiga, mida Euroopa Sotsiaalfond rahastas, üsna häid kogemusi. väga paljud said tööandjad sellest programmist kasu, nad suutsid vahendeid palju paremini ära kasutada, olid palju teadlikumad sellest, millised on koolitusvajadused, aga Äh, ja väga palju suudeti ära teha ka siis äh, praktikakohtade osas ning selge oli üks asi, nimelt see, et äh, enamasti tundsid selle asja vastu huvi just nimelt väikesed tööandjad, kes suutsid palju rohkem uusi töökohti luua ka pärast nendes programmides osalemist. nii et, et tahaksin küsida, kas äh, Äh, see oli ka mingi konkreetne tegur, millele te kutseoskuste strateegias tähelepanu pöörasite. kas te arvestasite väikeste tööandjate, mõnikord väga väikeste tööandjate äh, rolliga ja veel küsimus, millele juhtis tähelepanu Jean Lambers, kuidas kohalikud ja regionaalsed äh, omavalitsused saavad selles kõigis ka oma rolli mängida, sest nad on ju selles protsessis liikuma panevaks jõuks, aitäh! ja nüüd saab sõna Laura Agea tööhõivekomisjonist kes esindab EFTD fraktsiooni. aitäh, president, vabandust, juhataja, tahaksin äh, tänada mõlemat volinikku selle eest, et nad andsid meile olukorrast juba üsna selge pildi, kuigi minu jaoks on üksikasju veel natuke liiga vähe. Äh, tahaksin tõstatada ühe teema, millest ei saa kohe kuidagi mööda hiilida. Äh, nimelt see, et materiaalne ja kultuuriline vaesus käivad käsikäes ning meil on vaja äh, selleks, et seda kutseoskuste lõhet ületada ja aidata inimestel tööd saada, selleks on vaja tegeleda ka äh, äh, vaesusega, mis puudutab kogu Euroopat, aga mõningaid Euroopa osasid rohkem kui teisi. ma olen nõus sellega, mida härra Kaasa ütles see on äh, tõesti väga tõsine probleem, näiteks kas või nagu, nagu pika, pikaajaline tööpuudus. komisjoni ettepanekud on jah, tõesti väga õilsad, aga need kipuvad jääma kuidagi teoreetilisteks olete te kindlad, et inimeste kutseoskuste parendamine on ainuke või võimalus seda probleemi lahendada? ja kas tööhõive ja konkurentsivõime tööturul on samad asjad? mulle tundub, et need on kaks asja, mis on sarnased, aga üldsegi mitte samad asjad. kas äh, inimesed töötavad lihtsalt selleks, et endale elatist teenida või teevad nad äh, tööd selleks, et kasutada oma kutseoskusi. mina olen viisteist aastat erinevates valdkondades töötanud ning äh, tegelikult osa sellest tööst, mida ma tegin, ei olnud minu kvalifikatsiooniga kooskõlas, aga ma õppisin sellest palju ja nüüd lõpetasin siin. mida te sellest kõigest arvate? Äh, nii et, et äh, aidakem siiski noortel inimestel äh, alustada idufirmasid. aitäh ja nüüd saab sõna Dominic Martin ENF fraktsioonist ja tema esindab tööhõivekomisjoni. aitäh. kuulge ma kuulsin väga palju ilusaid asju ja arukaid mõtteid Eh, jah, räägiti, et inimesed peavad oskama arvutada eh, räägiti sellest, et eh, noortel peaks olema võimalik leida praktikakohti, omandada vaheldumisi teoreetilisi, praktilisi teadmisi. noortel peaks olema võimalus saada ettevõtlusalaseid kogemusi kogemus, omandatud kogemusi peaks tun-, tunnustama ja see on kõik suurepärane. ja selle kõige eesmärgiks on siis noorte töö, konkurentsivõime parandamine tööturul ja ebavõrdsuse vastu võidle-, võitlemine. aga eh, mind, eh, mulle tekitab hirmu see, mida ma siin kuulen. Eh, mul on tunne, et me äh, oleme siin justkui rääkimas mingitest arengumaadest tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel. mulle tundub, et me oleme mm, tõsi, äh, vähikäiku tegemas. me oleme siin ju kultuuri- ja tööhõivekomisjon äh, ja praegu on aasta kaheksateistkümnes, praegu on kaheksateistkümnes aprill kaks tuhat kuusteist ja te räägite sellest et, et üks protsent inimesi Euroopa Liidus on kirjaoskamatud Äh, ja meil on ligemale üheksa miljonit äh, vaeseid inimesi ja äh, ja minu esimene küsimus on väga tõsine, et kas te olete tõesti teadlik sellest, mulle näib, et Euroopa lihtsalt enam ei toimi ja proua Tissen, te ütlesite, et te tahate aidata tööt-, inimestel leida tööd, aga sellest ei, ei aita, sest et kui ettevõtted ei saa inimesi tööle võtta ja Euroopast peab ettevõtteid toetama, aitäh. ja nüüd annan sõna äh, Äh, Dominik äh, Pildile, kes esindab äh, kultuurikomiteed. lugupeetud volinik, nagu ma aru saan, komisjoni järgmine algatus Eh, tahab suurendada noorte eh, konkurentsivõimet tööturul ja see on tõesti väga oluline, kui arvestada, eh, kui palju on töötuid, näiteks viiskümmend protsenti noortest Kreekas ja kõikides riikides on tööpuudus kasvanud ehm, pärast seda, kui noorte tööhõive algatust on ellu rakendatud ka Prantsusmaal. väga paljudes, ehm, te rääkisite oma algatusest te tahaksite parandada riigikoolide toimimist. Eh, kui ma, eh, jah, loomulikult on vaja eh, tege-, tugevdada sidemeid ettevõtetega, iseäranis VKE-dega, aga selline praktikasüsteem, mis praegu, mida te plaanite, seab äh, ohtu inimeste võrdsed võimalused. Äh, aga näiteks Suurbritannia ametiühingud on öeldud, on tekkinud oht, et eraettevõtted suhtuvad äh, tõrgsalt sellesse, et võtta tööle näiteks puuetega inimesi sest et nende koolitamine toob kaasa suuremad kulud. mul on härra Narvatšis teile üks küsimus kas ähm, te hakkate tõesti äh, rahastama neid projekte tulemuste põhjal? Äh, komisjon on hariduse küsimuses läinud kaugemale oma volitustest, nagu näiteks Euroopa kutsetunnistuste raamistik. Äh, niisiis mis puudutab neid põhioskuseid, siis mida te selle kohta võite lisada? Uh, uh, aitäh, teie äh, kõne, te ületasite oma kõneaega, proua Pilt. ja nüüd annaksin äh, viieks minutiks äh, sõna kummalegi volinikule. ja tahaksin äh, teid teavitada sellest, et pärast volinike sõnavõttu on veel kolmas küsimuste-vastuste voor, aga siis saavad küsijad sõna ainult üheks minutiks niisiis, kes volinikest soovib alustada? härra Navratšitš, hästi, teen väga lühidalt. kõigepealt äh, tööhõive ja konkurentsivõime tööturul. loomulikult need ei ole päris kaks sama asja äh, konkurentsivõime tööturul on ähm, võimalus ja tööhõive on fakt. Eh, jah, üks saab teisele kaasa aidata eh, koolid ja tööandjad ei saa tegelikult eh, midagi suurt ära teha selleks, et noored inimesed ka tööd leiaksid, aga nende ülesanne on anda noortele need oskused, sellised oskused, neil oleks vähemalt mingi võimalus tööturul ja me peame koolitama õpetajaid selleks, et nad suudaksid õpilasi varustada vajalike oskustega ja seetõttu on mul väga hea meel teha koostööd proua Tysoniga, sest ma arvan, et äh, äh, minu äh, pädevuses olevad valdkonnad saavad tema tegevusse oma panuse anda. mis puudutab nüüd projektide rahastamist, mis on suunatud just nimelt puuetega inimestele, et aidata neil Äh, tööturul paremini toime tulla, ma tahan öelda, et meil on üsna palju sotsiaalse kaasatuse programme ja strateegiaid Erasmus plussis ning praegu tegutseme selle nimel, et Erasmus plussi projekt oleks puuetega inimestele kättesaadavam. aga me peame täielikult loomulikult austama lähimuspõhimõtet nii et, et ei ole mingit ähm, otsest sekkumist liikmesriikide haridussüsteemi. me saame aidata lihtsalt liikmesriikidel paremini valmistuda puuetega äh, või ebasoodsa taustaga noortel paremini kohaneda tööturul, aga see on ka kõik, mida me teha saame, sest et lähimuspõhimõte rohkemat ei luba. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Tyson, palun jah, thank you well, äh, voorzitter, ja voorzitter. aitäh, proua esimees, mida ma võiksin siin lisada ja katsun tõesti lühidalt teha seekord. jah, otse loomulikult korralike oskustega ja nende aktiivse kasutamisega noorte poolt ei ole võimalik kohe töökohti luua ja niisama taevast nad meile sülle ei kuku, meil on vaja tõesti korralikku äh, Ehm, majanduspoliitikat, korralikku ettevõtluskeskkonda ja sellega saame meie kõik ise kaasa aidata, näiteks strateegiliste investeeringute fondi mm, investeeringute kaudu, mille me kahe tuhande viieteistkümnendal aastal lõime, saame me aidata tõesti just neid algatusi, millega saab ka töökohti luua aga makromajandusliku poliitika kõrval on meil vaja ka korralikku tööturupoliitikat ja me peame hoolitsema sellest, et inimestel oleksid õiged oskused. et kui need töökohad on olemas, et nad saaksid selle töökoha siis või et nad looksid ise oma ettevõtte ja looksid sellega veelgi rohkem töökohti. ja oskuste kaudu peame me hoolitsema ka selle eest, et oskused ja vabad töökohad oleksid omavahel kooskõlas. et mis on siis täpselt olemas juba tööturul ja mida pakutakse meie oskuste tegevuskava on mõeldud eelkõige just majanduskasvu ja töökohtade loomise tagamiseks. komisjonis kõige tähtsamaks eesmärgiks ongi töökohad, äh, võrdsed võimalused ja tõesti, oskused mängivad siin väga tähtsat rolli. töökohtade loomine on meie jaoks kõige tähtsam. me keskendume sellele, aga mitte ainult sellele, me teame, et haridus mängib äh, ka väga tähtsat rolli. töökoht on küll kõigest üks mõõde elus, aga väga tähtis mõõde selleks, et ühiskonnaelus osaleda teiseks äh, ajude äravool, inimesed liiguvad edasi, äh, lahkuvad oma koduriigist, kui seal ei ole piisavalt võimalusi, aga teiselt poolt liikuvus on ka võimaluseks ja me peaksime ka aru saama, et äh, liikuvus on alati selline tsükliline. inimesed liiguvad oma koduriigist mujale, kui seal on paremad töökohad, aga tihti tulevad nad ka tagasi, kui neile tundub, et koduriigis on olud paranenud keskkonnasäästlikud töökohad, piirkondlikud ja kohalikud küsimused, jah, tõesti. muidugi tuleb luua algatusi, mis on mõeldud just keskkonnasäästlike töökohtade loomiseks ja siin ka tuleb jälle vaadata, mis on need oskused, mida täpselt on vaja selleks, et neid niinimetatud rohelisi töökohti luua. erinevad äh, huvipooled, äh, äh, jah, me teame, põhiharidusega on meil probleeme. Eh, aga samal ajal me peame mõtlema ka selle peale, et igal pool ei ole vajadused ühesugused, riigid on erinevad ja me tõesti peaksime siin erinevates riikides, erinevates piirkondades erinevaid eh, lahendusi leidma. jah, meil on Euroopa Sotsiaalfondi kaudu ka võimalik haridust toetada ja seda me teeme ja jällegi siin ei ole tähtis mitte ainult riigi tasand, vaid ka keskkon- äh,, piirkondlik tasand ja kohaliku omavalitsuse tasand. siis vaesus ja oskused äh, jah, me teame kõik, et vaesus on suureks probleemiks. inimesed on tõrjutud, kui nad on vaesed. meil tuleb vaesuse vastu võidelda ja seda tuleb teha väga erinevatel rinnetel ja võitlus tuleb alustada väga vara. see on ka üks põhjuseid, miks me ka majanduspoolaasta raames äh, riigipõhiseid soovitusi andsime tervele reale liikmesriikidele, et nad hoolitseksid selle eest, et äh, lastepäeva hoid oleks tagatud ja et see oleks korralik äh, päevahoid, kus antakse ka edasi oskuseid. näiteks perekondades, kus äh, ühel lapsevanemal on väga raske pere ja tööelu äh, ühendada, aga samal ajal on tema sissetulek vajalik selleks, et äh, perekond äh, oma vahenditega hakkama saaks, siis ka siin tuleb meil midagi ette võtta, me peame hoolitsema selle eest, et lapsevanem saab tööl käia, et lapsel oleks koht, kus päeval olla, selleks, et oleks võimalik pere ja tööelu ühildada, ehk et oleks perekonna ees hoolitsetud ja samal ajal inimesed panustaksid ka majandusse. ja see ei kehti mitte ainult naiste kohta, vaid ka meeste kohta. laste päevahoie on väga tähtis ja me peame hoolitsema selle eest, et need mured vanemate õlult ära võetakse. veel üks küsimus pikaajaline tööpuudus, siin tehti märkus, et me ei ole piisavalt palju selles valdkonnas ära teinud. võib-olla lugupeetud parlamendisaadik ei ole kuulnud sellest, et me tegime ka soovitusi tööpuuduse kaotamise kohta ja me oleme öelnud, et et äh, liikmesriigid peavad siin tegema korrapoliitilisi reforme, eriti just erinevates piirkondades. Nad peavad olukorda koha peal analüüsima, vaatama, millised on probleemid ning aitama neid lahendada, selleks et selle kaudu siis äh, ka hoolitseda selle eest, et äh, inimesed leiaksid uuesti töökoha tööturul ja tuleb hoolitseda selle eest, et selline lähenemine ka toimib, mitte sellepärast, et meie selle pakkumise tegime, selle ettepaneku tegime, aga me teame, et kogemuste vahetamine erinevate riikide vahel äh, aitab probleeme lahendada, eriti kui öeldakse, mis toimis ja mis ei toiminud. aitäh ja loodan, et seekord ei rääkinud liiga pikalt. Uh, will... suur tänu ja nüüd saavad sõna saadikud, kes soovisid aga meil on vähem aega, kui me algselt arvasime, nii et ainult üks minut saadiku kohta ja kokku viis minutit volinikele. E, e, jah, juba üksteist sõnasoovijat on meil siin nimekirjas, nii et palun tõesti piirduge ühe minutiga. E, ja kui te olete selle ühe minuti ära rääkinud, siis lülita mikrofoni välja kõigepealt proua Chartier, Rahvapartei. aitäh, esinaine. kõigepealt äh, neli punkti, äh, millest tahaksin ühte-teist kuulda. kõigepealt nende alusteadmiste omisne lugemine, kirjutamine, arvutamine ja loendamine. kuidas saaks äh, panna liikmesriigid kõik sellest baasist kinni pidama? teine, kuidas tahate te saavutada selle selge, et et omavahel läheneksid äh, haridus, mida pakutakse, digitaalne maailm ja ettevõtlusmaailm ja meedia. Äh, nende vahel on vaja lähenemist ja kuidas seda saavutada ning kolmas punkt on seotud kommunikatsiooniga. Te rääkisite väga oluline, et väga oluline, et koolitajad omavahel suhtleksid, et suhtleksid omavahel ettevõtjad, kes Äh, lihtsalt ütlevad tihtipeale, et koolitajad pole piisavalt pädenud, nii et, et kuidas nende kahe grupi vahelist suhtlust parandada. ja minu viimane märkus, äh, kuidas äh, elus siis järg-, tulevikus saaks tähelepanu juhtida just nimelt oskustele ja mitte niivõrd diplomitele. aitäh no.! ma tänan. nüüd Maria Verena aitäh. esimene küsimus puudutab haridust. täna meil on läbi viidud uuringuid, mis näitavad, et Euroopal ei ole probleeme tippteadmistega, probleem on pigem sellega, et paljud õpilased langevad koolis väga varakult välja. kuidas seda probleemi lahendada, kuidas lahendada koolist väljalangemist, me oleme väga palju sellest rääkinud, aga mida ette võtta? Äh, teiseks, äh, oskuste küsimus, äh, ma olen täiesti nõus sellega, Äh, mida ütles volinik, äh, aga paraku on meil kogemusi, kus me oleme äh, väga palju investeerinud näiteks teatud sektoritesse, nagu näiteks ehitussektorisse ja sotsiaalse dumpingu tõttu inimesed seal lihtsalt ei saa tööd, kuigi neil on head kutseoskused, sellepärast et ne, nad on küll heade kutseoskustega, aga nad tahavad ka oluliselt rohkem palka ning siis küsimus, mis on seotud säästumeetmetega Eh, säästumeetmed on juba mõjutanud investeeringuid teadmistesse, meil ei ole veel küll kõiki tulemusi, aga kui me neid sääst-, nendest säästuprogrammidest ei loobu, siis on meil tulevikus inimesed, eh, kes ei ole pädevad ja need inimesed on meil ka tulevikus, aitäh. ma tänan, Ants Sander. Merci, madame la presi-. aitäh, presi-, äh, esinaine, äh, lugupeetud volinikud, mina tahaksin äh, esitada kaks küsimust. esimene on seotud mobiilsusega. Äh, ma arvan, et me peame tegema väga suuri jõupingutusi selleks, et edendada liikuvust ja iseäranis äh, praktikantide liikuvust. meil on olemas terve rida vahendeid, mis on olemas nagu Erasmus pluss näiteks aga sellele vaatamata on teatud probleeme selleks, et prak-, praktikandid saaksid neid vahendeid kasutada. Eh, tihtipeale on noortel probleeme eluasemega, transpordiga ja neil on probleeme ka praktika staatusega kas selles osas on mingeid plaane ja tahaksin veel rõhutada, kui oluline on ka ettevõtte juhtide, ettevõtjate mobiilsus, mida selles vallas saaks teha kas saaks kasutada Erasmuse vahendeid ka ettevõtjate jaoks ja kolmas asi, mida tahaksin mainida, see on see, et teatud piirialadel on äh, äh, väga suur konkurents kutseoskuste pärast, sellepärast et liikmesriigid, kus koolitavad teatud oskustega inimesi, äh, aga naaberriigid võtavad need inimesed endale ära. ja nüüd sotsiaaldemokraadid, Julie Ward. ma tänan. kaks kiiret küsimust. kõigepealt ettevõtlus, see on väga oluline. aga ettevõtluse eh, sidumine väärtustega ja suhtumistega on ka oluline ja lihtsat vastust siin ei ole. ja kui panna ettevõtlus ette sõna sotsiaalne, eh, siis eh, eh, nii eh, luuakse eh, idufirmad noorte poolt ja samas mõistet, mõistavad need noored inimesed ka, et tuleb olla aktiivne ühiskonnaliige samal ajal. ja tahaks teada, eh, mida te arvate eh, tõkete kaotamisest, eh, loomingulise, loomingulisuse teel, jah, teadlastel on vaja ju kujutlusvõimet, ette kujutada midagi eh, ettekujutamatut tulevikus, aga selleks on vaja ka kunstialaseid oskusi. nii et eh, tähtis on, et kunst jälle naaseks ka õppekavadesse. Thank you also for the time tänan, et ajast kinni pidasite. nüüd Toomas, Rahvapartei. aitäh, mul on väga hea meel, et tööhõive kultuurikomisjon üheskoos selle ürituse korraldasid, see meenutab mulle seda raportit, mis puudutas Euroopa kutsekvalifikatsiooni raamistikku ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamist. me tõesti soovita, soovime, et Äh, kutseharidus äh, varjust välja tuleks, millised meetmed on komisjonile ette nähtud, me teame jah, et liikmesriikidele tuleb äh, rohkem võimalusi anda. ja ju andmevahetus tuleb ja Marianne, kas me peaksime ka kogu Euroopas üld- ja kutsehariduse ühendamise sisse viima? mõned päevad tagasi käisime me Silicon Valley's, nägime, kuidas töötavad Google ja Facebook, seal on digitaalsed eeldused kõik olemas aga ka see hire and fire süsteem, nad ütlevad jah, et meil on piisavalt inimesi, keda me tahame. kas pädevuste hulka ei kuulu ka see, et ettevõtted peaksid selle üle järele mõtlema, kas neil on sotsiaalne vastutus? ehk et nemad peaksid hoolitsema selle eest, mida meile ka Berkeley's öeldi, et oh, et oleks meil Euroopas sotsiaalmudel, see oleks väga tore, oleks tõesti väga huvitav äh, ka ettevõtete arvamust kuulda. Mihhaila Soidrova, palun. jah, ma tänan mõlemat volinikku ja tähtis on, et need kaks volinikku ka omavahel suhtleksid, sest Eh, nende tegevusvaldkonnad vajavad seda. aga mul on küsimus proua Tysonile. Te ütlesite, et te tahate oskuste taset parandada ja tõsta, samuti rääkisite kahekümne protsendilisest oskuste puudujäägist, aga kas teil on ka ajakava välja pakkuda? jah me saame teada aasta kaks tuhat viisteist PISA tulemused, neid me kuuleme kahe tuhande kuueteistkümne aasta lõpul. ja siis me näeme ka, kas me oleme olnud edukad oskuste tõstmisel, eriti keele ja matemaatika vallas. ja tahaksin veel rõhutada, et kõikides Euroopa koolides, mitte ainult Tšehhimaa koolides, on probleeme. ja peamine probleem on äh, õpilaste tervislikud probleemid ja käitumisprobleemid ja õpetajad peab õpetama ka need, sellega töötama. härra Schulze Rahvaparteist. teen lühidalt, mul on nimelt üks märkus tänase arutelu kohta. kaheksateist aastat tagasi jätsin kooli pooleli ja toona juba öeldi, et õpetajad peaksid olema parema kvalifikatsiooniga, eriti just digitaalses valdkonnas. tahaksin teada, mis viimase kaheksateist aasta jooksul on toimunud, kui poliitikud ikka veel sama juttu ajavad. veel üks küsimus koolitused, mis ei arvesta tööturu vajadustega. proua Tyson ütles nimelt et, et kolmteist protsenti ülikooli lõpetajatest töötavad töökohtadel, mis ei nõua ülikooliharidust paralleelselt sellele on meil ka väga palju tudengeid, kes jätavad ülikooli pooleli ja kui me selle kõik kokku arvutame, siis see on ju miljard, et mis lihtsalt läheb tuulde, äkki oleks võimalik neid vahendeid paremini kasutada kuskil mujal. ja veel üks küsimus kuidas saab komisjon hoolitseda selle eest, et liikmesriike toetatakse eh, sihipäraselt just nendes valdkondades, nimelt et oskused, mis antakse, oleksid tõesti ka tööturul vajalikud, eh, mitte nii nagu praegu, et neid ei vajata no.? suur tänu. Luigi Morgano sotsiaaldemokraatide hulgas kultuurikomisjon eh,. suur tänu. minul on kaks küsimust. esiteks jah, koolitus, oskused, kõrgharidus, kutseharidus, ülikooliharidus. kas nende kaudu on võimalik ikkagi konkurentsivõime tööturul tagada? me näeme, et teaduslikud teadmised arenevad väga kiiresti, tehnoloogia edeneb ülikiirelt aga samas uuringud näitavad, et järgmise kümne aasta jooksul on sadu uusi ametikohtu, mida me ei oska isegi praegu hääldada. minu küsimus on järgmine, kas te olete selle aspekti ka oma eelseisvasse algatusse sisse pannud, nagu härra Navratšiš täna meile rääkis? ja veel üks märkus, te rääkisite väga palju äh, selles, et tuleb ettevõtluse alaseid oskuseid edendada noorte hulgas. volinik Tyson ütles, et selleks on ette nähtud suured rahasummad. aga rahastamisega jah, on kindlasti probleeme, samas on probleeme ka äh, tingimustega, juurdepääsuga, äh, stiimulite äh, VKE-dele raha, EKE-de rahastamine, kas sellega peaks koos tegelema? minister Vanderkande. härra Vanderkandelare. Äh, äh, e Kim Vandenkaelare, jah, aitäh. ka mm, te tõesti ütlesite ainult minu perekonnanime tõesti väga tähtis on see, et komisjon just üleminekufaasis nii-öelda koolist siis tööturule hoolitseks selle eest, et äh, oskused paremini välja tuleks. aga minu küsimus on järgmine ja mida ma seal paketis tahaksin ka näha, kas on meil ka mingid konkreetsed meetmed Euroopa tasandil, et äh, äh arvestataks ka vanemate inimeste kogemustega ja kuidas me neid saaksime kaasata ja et äh, komisjon tõesti teeks midagi ära teha selleks, et äh, noored inimesed saaksid täpselt teada, millised on need oskused, mida neil on vaja, sest siis nad saaksid ennast ka paremini tööturule sisenemiseks ette valmistada ja tõesti väga tähtis oleks, et äh, kui noortel oleks selgem pilt nendest oskustest, mida neil on vaja. Helga Trüppel Rohelistest, kultuurikomisjon jah, me rääkisime siin erinevatest osalistest hariduse vallas ja kuidas Eh, horisontaalseid oskusi tagada ja mina tahaks küsida, kas te olete valmis mõistma ka noorsoorganisatsioonide rolli horisontaalsete oskuste väljaarendamisel, sest jah, on ju vaja noored kaasata ja eriti need, kes on halvemas olukorras praegu. ja teine küsimus, kas te olete valmis ka koostööd eh, edendama eh, ametliku ja mitteametliku hariduse vahel, sest nemadki ju tegelevad noortega, tähtis on rohkem ja rohkem noori hõimat-, hõlmata, mitte ainult neid, kes on enam-vähem priviligeeritud hetkel. Last... ja viimasena Milan Zver, Rahvapartei kultuurikomisjon. Eh, suur tänu. tänan mõlemat volinikku sõnavõttude eest ja ka vastuste eest meie küsimustele. mul on hea meel selle üle, et volinikud teevad koostööd ja üheskoos tutvustavad seda teemat. haridus on ka üks tähtis koostöö objekt. jah, hea, et me arutasime õigeid küsimusi täna. kui me rääkisime haridusest ja nendest põhioskustest, STEM oskustest nezaposljivost mladih in podobno. täppisteadustalastest oskudest, oskustest. jah, aga tähtis on ka humanitaarteadustele eh, rõhku panna, mitte ainult täppisteadustele, tehnilistele oskustele. tähtis on avada koolid rohkem ettevõtlusele eh, ja ettevõtetele, kes tahavad koostööd koolidega teha ja kindlasti ka õpetajate oskusi edendada. kallid volinikud, kas te arvate, et Euroopa programmid mõjutavad positiivselt meie koolisüsteemi. ma pean siin silmas ka noortegarantiid. ja nüüd saavad sõna meie volinikud ja proua Tyson kõigepealt. teoorias, aga ka praktikas viis minutit on teil kokku. jah Eh, aitäh, proua esimees, teen hästi lühidalt, väga raske on nendele paljudele küsimustele nii lühikese aja jooksul vastata, ma loodan, et kolleegid ei ole väga pahased, kui ma kõigile ei jõua vastata. aga kõige tähtsamatele küsimustele üritan siiski vastata. kõigepealt siis kirjutamine, lugemine, arvutamine Need on kõik kõige tähtsamad põhioskused, mida selles osas ära teha. muidugi, eelkõige peavad ette võtma midagi need, kes seda haridust pakuvad, nad peavad hoolitsema sellest, et nad teevad seda õigesti, meie peame hoolitsema selle eest, et tase ei oleks mada. me OSCE uuringutest ju küsisime, et tegelikult äh, meie tase ei ole üldse mitte nii hea OSCE riikide hulgas ja suur tänu kõikide nende uuringute tulemuste eest ja nüüd tuleks tõesti küsida enda äh, käest, et kuidas eksperdid leida, kes nende küsimustega tegeleksid ja liikmesriigid ise peavad otsustama täpselt, mis nende piirkondades toimi-, toimub ja kuidas lahendatakse. aga üks lahendus ei sobi kõigile, piirkonniti on olukord erinev, riigiti on olukord erinev ja sellepärast tuleb see kohalikul tasandil midagi ette võtta. Euroopa tasandil saame me kogemusi vahetada äh, me saame erinevad maailmad nii-öelda kokku tuua, natukene mõjutada seda, mida arutatakse ja ise ka võib-olla teiste kogemustest õppida. nüüd äh, see, et ettevõtted ja haridusasutused teeksid koostööd, on tõesti väga tähtis. on üks asi, mis väga hästi toimib, näiteks äh, kui me vaatame töövahendusbüroosid, äh, siis ähm, töövõtjad ja tööandjad on tihti nende haldusnõukogudes esindatud. infovahetus toimib ja see on väga hästi ja tõesti, me peame ka hariduse puhul hoolitsema selle eest, et pi-, haridusasutused oleksid ühenduses ettevõtetega. kuidas seda teha, seda tuleb kohapeal otsustada, aga seda tuleb teha ja niimoodi on võimalik ka haridust paremini ümber korraldada. ka seda tuleb üksteiselt õppida ja kogemusi tuleb ka siin valdkonnas vahetada nüüd inimeste oskused tuleb ka paremini nähtavaks teha nii ametliku kui ka mitteametliku koolitussüsteemi kaudu. meil on vaja võib-olla siin välja mõelda Euroopa süsteem, me tahame seda küsimust üle vaadata ja muuta, nii et äh, me saaksime inimeste oskuseid paremini identifitseerida ja välja tuua ning need, kes ka piiri taha tööle lähevad, et ka nemad saaksid lihtsamalt oma oskuseid välja tuua. ja meie Euroopa tasandil peame siis muidugi seda kõike toetama. nüüd äh, haridussüsteemid, jah, me teame täpselt äh, et need, kellel kohe alguses haridussüsteemis on halvad võimalused, nõrgad võimalused, on ka hiljem halvemal positsioonil. meil majanduspoolaasta raames riikidepõhistes soovitustes oleme ka öelnud, et seda olukorda tuleb parandada ja loodame seda teha ka oskuste tegevuskava kaudu. piiriülesed küsimused, liikuvus see näiteks, et ühes riigis koolitatakse inimesed korralikult välja, aga et nad lähevad siis piiri taha teise liikmesriiki tööle. tegemist on siseturuga. ma arvan, et väga raske on öelda, et on kahju nüüd sellest, et see nii toimub. iga liikmesriik peab ise vaatama, kuidas olukorda lahendada ja hoolitsema ka selle eest, et siseturg toimiks, et liikuvus toimiks, et töötajate lähetamine toimuks ka korralikult. Te teate väga hästi, et me oleme töötajate lähetamise kohta ka ettepanekuid teinud, kuid me ei saa öelda, et on kahju, et inimesed lähevad piiri taha tööle. inimestel on õigus ja võimalus leida kõige paremad tingimused. tegemist on igaühe õigusega, mis peavad olema tagatud ja me tegelikult peaksime olema rahul, et inimesed seda õigust kasutavad kutseõpe, tehniline õpe, tõesti, müts maha, Toomas Mann, ma toetan ka seda, me peame midagi ette võtma ja parimad võimalused leidma ja võite kindel olla, ma olen teie liitlaseks, minu arvates on tõesti katastroofiline see, et me piisavalt tähelepanu pole pööranud tehnilistele elukutsetele, meil on vaja seda nii majanduslikult, meil on seda vaja ka ühiskonna jaoks, me peame tõesti inimeste kogemusi ja oskusi selles valdkonnas paremini ära kasutama. teatud riikides see juba toimub, teistes aga üldse mitte või liiga vähe nüüd õpetajate kvalifikatsioon, see on ka väga tähtis, sest nemad koolitavad ju teisi kui me tahame inimesi koolitada, tuleb ka õpetajaid koolitada veel. kaheksateist aastat tagasi, kui räägiti digitaalsetest oskustest, siis tehti seda arglikult, aga nüüd on meil neid vaja veelgi rohkem. elu on väga palju edasi arenenud, ma arvan, et kakskümmend aastat tagasi me ei osanud seda isegi ette näha. aga me tõesti peame mõtlema kõikidele nendele muutustele, mis toimuvad kogu aeg, mis tulevad veel tulevikus ja me peame tõesti siin äh, sündmustel sabast kinni hoidma, mitte maha jääma. ja tõesti, kõige tähtsam on teha töötajatele ka see, selges, et kõige tähtsam on õppida, õppida, õppida ja kogu aeg kohaneda uue olukorraga. suur tänu, proua esimees, ma arvan, et nüüd said kõige tähtsamad küsimused vastatud. ma tänan ja nüüd volinik Navratšitš. Uh... suur tänu. lugupeetud saadik Arena esitas küsimuse jah, meil on mõned et eh, põhimõttelised dokumendid olemas, eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend IT, kakskümmend kakskümmend seire aastast aastasse ja Pariisi deklaratsioon on meil, mis tagab, et me tõesti sotsiaalse kaasatuse tagame ka eh, kutsealal ja tööhõives. meil on head võimalused jah, saavutada kakskümmend kakskümmend peaeesmärgid meil oli ju eesmärgiks üksteist, kümme protsenti, aga praegu on meil juba üksteist protsenti. tahtsime vähendada koolist väljalangemist aastaks kaks tuhat kakskümmend. tohutult ollakse edasi liikunud, praegu on see üksteist protsenti. ja samuti kõrghariduse Eh, alased eesmärgid oleme saavutamas, nii et mis puudutab eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis me oleme teel nende saavutamise poole. ja me toetame liikmesriikide haridussüsteeme, mm, et nemadki sedasama saavutaksid ja eh, Pariisi deklaratsioon ja IT kakskümmend kakskümmend eh, ka hõlmavad sotsiaalset kaasamist ja selle eh, edendamist hariduses. nüüd, mis puudutab praktikantide õpipoiste liikuvust, Euroopa Parlament eh, äsja käivitas pilootprojekti, ma meenutan teile. Jean Artui oli selle taga. ja eesmärgiks on süvendada koostööd liikmesriikide vahel ja pikemaajalisemalt pakkuda praktikandiõpet Euroopas. keskmiselt on praegu Erasmus pluss raames kaks nädalat või kolm nädalat see periood ja see on väga lühike aeg praktikandi staatuseks ja nüüd on meil periood, projekt käivitatud koostöös liikmesriikidega, kes ja praktikandiõpped pikendada äh, kahe kuni, kahest kuust kuni kaheteist kuuni ja see on tõeline edasiminek ja kui sellel projektil on edu, siis Erasmus pluss või Sotsiaalfondi kaudu õnnestub sellest projektist kujundada üle-euroopaline projekt ja pikendada praktikandiõpet nüüd jah, STEM ja STEAM, need täppisteadused ja humanitaarteadused. Äh, siin on jah vaja rohkem ära teha selleks, et barjäärid kaotada loomelisuse ja akadeemiliste oskuste teelt ja need kaks valdkonda elus lähendada teineteisele paremini ja meil on mõned äh, projektid nagu Loominguline Euroopa, Creative Europe, mis lähevad juba selles suunas ja meil on ka Euroopa äh, Tehnoloogia Innovatsiooni Instituut olemas. ja äh, eesmärgiks ongi akadeemilised ringkonnad, üliõpilased kokku viia paremini ja meil on ka horisontaalsed projektid tõkked innovatsiooni ja loomelisuse teelt ja äriettevõtluse teelt kõrvaldada. ja akadeemilised teadmised võivad väga ruttu vananeda ja just sellepärast oskustele me nii palju rõhku panemegi nende põhimõtteliste sotsiaalsete oskuste õpetamine, mida on väga hõlbus kohandada tööturu üha muutuvatele oludele ja igapäevaelule. me rõhutame seda, kuivõrd tähtis on eh, teavitamisoskused, meeskonnatööoskused, koostööoskused, sellised sotsiaalsed oskused aitavad noori inimesi eh, kui nad otsivad paremat kohta ühiskonnas või stabiilsemat kohta endale ühiskonnas. ja koostöö noorteorganisatsioonidega toetan seda mõtet igati, me teeme juba väga palju ära. viimastel nädalatel meil olid mitmed noorsooüritused koos noorsoorganisatsioonidega. ja me arutasime seal radikaliseerimise teemat, aga samuti seda, et oskused ei vasta tööturu nõuetele ja rääkisime ka probleemidest tööturul. ja tihti on nii, et noored on mm, vaesetest peredest äh, pärit ja sellega satuvad radikaalsete ideede küüsi ja teisalt jälle sellistel noortel võivad tekkida ka probleemid tööturul. nii et oskused ja just vajalikud õiged oskused ja hea tõhus haridus, mis võimaldab noortel tööd leida, need on need parimad ravimid poliitilise sotsiaalse ebastabiilsuse olukorras. ja noorsoorganisatsioonid on meie peamised mõjuagendid noorte hulgas ja loomulikult äh, terve rida programme on meil äh, selleks, et äh, see piir mitteametliku, ametliku hariduse vahelt kaotada, meil on Erasmus plussis selle kohta sotsiaalse kaasamise integratsiooni projektid kultuuri ja spordi vallas on meil sellele suunatud. ja me julgustame haridusasutusi omaenda struktuure avama paremini. ka mitteametlikule informaalsele haridusele. suur tänu, volinikud. ja nüüd, kuna meil ei ole palju aega jäänud, tahaksin omalt poolt teha kaks lõppmärkust. kõigepealt ma arvan, et on ülioluline see, et meil on olemas töömeetod selline, nagu me täna siin kasutasime, et mõlemad volinikud kutsume kohale ja nii tekib meil holistilisem, horisontaalsem lähenemisviis ka oskuste paketti käsitledes. jah, meie kaks erinevat pädevust tuleb siin ühendada, kokku viia ja ma arvan, selline koostöö on midagi, mis ka ministrite nõukogus on juba teoks saanud. ja ka komisjonis kaks peadirektoraatigi töötavad käsikäes. nii et ka meie siin parlamendis peame samas vaimus tegutsema, nii tekib meil järjepidevus. siin viidati mitmetele konsultatsioonidele, mis praegu käivad ja see on midagi, mida me tahame hiljem põhjalikumalt analüüsida. ma pean siin silmas noortega ja ametiühingutega ja ka kohapealsete asutustega toimuvaid konsultatsioone. ja kolmandaks, me oleme kultuurikomisjonis tutvustanud oma uuringut hariduse kohta Euroopas, aga ka kõrghariduse kohta ja juurdepääsu kohta haridusele. me mõistame, et nagu täna mõned kolleegid ka ütlesid, et meil on vaja holistilist lähenemisviisi, sotsiaalpoliitika peab võitlema vaesuse vastu, meil on vaja teha koostööd inimestel, kellel on eriharidusvajadused. ja me peame mõtlema ka migrantide ja puuetega inimeste erivajaduste peale meil on vaja parendada üldiselt oma haridussüsteemi ja volinik Navratšitš ütles, et siin on võimalused olemas. subsidiaarsus tähendab seda, et me austame öö, äh, organisatsioone ja otsuseid, äh, liikmes, võetakse vastu liikmesriikide tasandil, aga meie saame mõõdupuud välja pakkuda öö, äh, ja eesmärgid seada, millest kinni pidada aastaks kaks tuhat kakskümmend, seda ka tööhõivepoliitika vallas. komisjon omalt poolt saab soovitusi anda selle kohta, kuidas sidusamalt oma eesmärkide suunas liikuda. ja siin on veel üks tähtis aspekt. me tahame Euroopa oskuste, hariduse ja tööruumi luua, kus valitsevad kõikidele võrdsed võimalused, selline on meie eesmärk. ja ma arvan, et meil on vaja rõhku panda oskuste agendas ka sellele, et tuleb eh, läbi vaadata Euroopa kvalifikatsioonide raamistik. Te rääkisite sellest ja hea meelega kuulame teilt selle kohta lähemalt. ja tähtis on ka tagada, et duaalsus oleks tagatud. et me tõesti valmistame inimesed ette ette eh, kõigepealt eh, tööturul osalemiseks, aga teiseks ka eh, Euroopa kodanikuks, anname selleks vajalikud oskused. ja loomulikult meil on vaja kutseharidusasutustega ja akadeemilise ringkondadega koostööd teha, meil ei ole ühtset duaalset mudelit Euroopas, meil on vähemasti neli erinevat mudelit ja me saame nii eksperimenteerida nendega, vaadata, milline osutub kõige tõhusamaks aga seda tuleb meil teha üheskoos, sest Eh, hariduse puudumine, oskuste puudumine eh, viib eh, mm, vaesusesse. ja ei piisa sellest, et õppida mõnda tööd tegema, vaid tähtis on oma oskusi arendada laiemalt, üldkultuuriliselt, kui nii tohib öelda, sest tööturg ju muutub niivõrd kiiresti et äh, muidu ei suudeta sammu pidada toimuvaga ja ei suudeta ka ette näha uusi ameteid. ei tohi kindlasti unustada elukestvat õpet. Äh, see annab meile võimaluse edukaks jääda. nüüd, mis puudutab instrumente, siis meil on need olemas, me oleme lugenud nendest dokumentidest ja me kuulsime ka nendest sõnavõttudes, aga võib-olla peaksime olema loomingulisemad ja julgemad nende instrumentide kasutamisel. me rääkisime erinevatest teadmistest, partnerlussuhetest, äriühingute, eh, haridusasutuste ja teadusasutuste vahel. meil on ka programmid nagu Erasmus pluss näiteks. aga peab ka mõistma, et peale ametlike oskuste on ka mitteametlikud oskused inimestel, aga praegu me ei saa praeguse süsteemi raames neid võrrelda. tähtis on, et peatähtsad oskused ilma kodanikkonda puudutavate oskuseta ikkagi ei taga konkurentsivõimet tööturul. ja ressursid, täna me nendest palju ei rääkinud, aga ma arvan, et eh, ka rahalised vahendid on tähtsad, kui me tahame tõelist oskuste agendat. jah, ühtekuuluvusfondist on rahalised vahendid selle jaoks, võib-olla me peaksime oma strateegiaid peale eesmärkide ka koordineerima ja EFSI Euroopa Investeeringute Fond äh, on tähtis allikas. me kohtusime Euroopa Investeerimispangaga ja nägime, et meil ei ole seal veel piisavalt positiivseid tulemusi. EFSit ei ole korralikult ära kasutatud, võib-olla see on üks valdkond, eh, mida me peaksime arutama, mõtlema, kuidas sealt konkreetseid rahalisi vahendeid agenda jaoks leida. et sellest agendast reaalsus saaks. tänan mõlemat volinikku, tänan kolleege, kes siin viibisid ja me kindlasti eh, jätkame selle tööga järgmisel kohtumisel ja ma tahan tänada mõlema komisjoni sekretariaati ja ka tõlke. To... aitäh, tahaksin kõigile meelde tuletada, et tööhõivekomisjoni päevakorras on veel kaks punkti alles. niisiis palun tööhõivekomisjoni liikmed, jääge siia, me räägime sotsiaalfondist ja globaliseerumisega kohanemise fondist ja proua Kosta ütleb, et kultuurikomisjoni saadikud peavad äh, minema 3G kahte